ja võtaksite kohad sisse, siis me ei kaota liiga palju aega ja kõigepealt teeme ära formaalsused. esiteks päevakorra kinnitamine. kas ma saan järeldada, et päevakorra saame kinnitada, keegi sõna ei palu, järelikult jah. teine punkt, protokollide kinnitamine kahekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme ja kümnendast maist. hüva, lähme edasi. oi, mulle öeldi, et äh, me ei, et see protokoll on nii palju hiljaks jäänud, sest mind pani üllatama, et kas tõesti kahe jaanuarist veel midagi kinnitame. nüüd juhul, kui kõikidele kohti ei jätku, siis on meil ka kuulamissaal Jan hoones kuu, kuu kaks, äh, kaks kuu kaks, vabandust, nüüd äh, menetlusreeglite kohaselt tahaksin teid teavitada, et läbirääkimised olid edukad nõukoguga ja nüüd ma annangi kohe sõna raportöörile härra Kosesile pärast seda, kui me oleme härra Junckeriga arvamuse vahetuse lõpetanud ja see saab olema kuskil kella poole kuue, vabandust, poole viie paiku. nii et kellel on midagi öelda selle kohta ja peaksid jääma kindlasti siia selleks ajaks, kui härra Koses sõna saab. ja siis ma võin teile öelda veel seda, et esmaspäeval kahekümne seitsmendal novembril äh, Strasbourgis, kahekümne teisel novembril Strasbourgis toimub erakorraline komisjoni koosolek, kohtumine volinik Barnier'ga ning me loodame ka, et me saame samal ajal volinik Rehniga vahendada arvamusi majandushalduse kohal, kohta ning lõpetuseks on mul öelda veel seda, et me hääletame härra Koosese raportit krediidi reitinguagentuuride kohta, see oli alguses plaanis homme, aga see lükatakse edasi ning see toimub kahekümne seits-, kahekümne teisel. nüüd päevakorrapunkt number neli, mul on väga hea meel tervitada taas meie hulgas härra Jean-Claude Junckerit, Eurogrupi esimeest ning nagu tavaliselt ta räägib meile, kuidas asjad praegu Eurogrupis on ning pärast seda toimub arvamuste vahetus parlamendiliikmetega nagu härra Juncker juba ütles, et, et arvamuste vahetus ilmselt saab olema kõige huvitavam osa, aga igatahes nüüd on sõna härra Juncker. suur tänu, proua esi-. lugupeetud saadikud, armsad sõbrad, mul on jätkuvalt hea meel teie juurde tulla. Eh, ma olen eh, liiga kaua teist eemal olnud, mul on hea meel rääkida teiega ka teatavatest teemadest, mis äh, on mure, pakuvad mureainet nii teile kui meile. nii et ma tahaks äh, kohe öelda, et pärast äh, seda pretsedenditut majanduskriisi, mis meil just selja taga on, on meil endiselt probleeme nii ülemaailmses plaanis kui Euroopa Liidu tasandil ja ma pean ütlema, et äh, me oleme küll jah, rahututest vetest välja jõudmas ja näeme tunneli lõpus valgust, aga äh, meie majanduskasv on endiselt suhteliselt äh, keskpärane. eurotsoonis majanduskasvu määrad jäävad vägagi alla sellele, mis nad peaksid olema või mis nad olid enne äh, kriisi algust. nii et me peame tegema kõik selleks, et äh, me saaksime läbi viia vajalikud struktuurireformid, äh, mis võimaldaks siis hakata majandusel kasvama kõigis riikides Euroopa ja ka eurotsoonis. me oleme nõus, et G kahekümne ja eurotsooni tasandil on vaja sellist äh, kriisist väljumise mehhanismi, mida me peame, äh, äh, millega me peame tegema kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja meil peavad olema sellised eesmärgid nagu, nagu ka mm, eelarvete konsolideerimine, nagu võttes arvesse äh, eelarve puudujääke ja riikide võlataset, aga me peame olema ettevaatlikud ka äh, valides oma kriisist väljumise mehhanisme selleks, et me ei tärkvat majanduskasvu ei lämm-, lämmataks. nii et me peame olema ettevaatlikud nende poliitikate suhtes, mis võiksid äh, majanduskasvu takistada. meil on teat-, erilisi probleeme mõningates riikides, ma räägin Iirimaast, Portugalist ja Kreekast. ma imetlen Iiri ametivõimude reaktsiooni Te teate, et nad neljandaks novembriks on ette näinud täiendava kuue miljardise äh, kokkuhoiupaketi. see on kaks korda rohkem kui see, mida meie Iiri sõbrad kolm kuud tagasi äh, lubasid, tegemist on märkimisväärse jõupingutusega. ma mm, tõesti avaldan austust äh, Iiri poliitilistele, peamistele poliitilistele jõududele, kes on tõesti teinud seda, mida on vaja teha, kes on võtnud neid meetmeid, mida kõik võt-, võtma peavad ja ma olen kindel, et Iiri ametivõimud äh, saavad äh, hakkama ka selle mitmeaastase, nelja-aastase konsolideerimisprogrammiga ja et neil õnnestub vähendada oma võlataset ja kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ja ja kõigi Iiri äh, poliitiliste jõudude ühised jõupingutused siis äh, tagavad selle, et Iirimaa äh, jõuab tagasi jätkuva majanduskasvu teele samad märkused käivad ka Portugali kohta. ka Portugali puhul pean ma austust äh, avaldama nii äh, valitsusele kui ka Portugali peamistele opositsioonijõududele. Te teate, nagu ka mina, et esimesel lugemisel võeti eelarve vastu kolmandal novembril. teine lugemine Portugali parlamendis toimub ähm, novembri keskel ja ma arvan, et ka Portugali puhul on meil põhjust olla äh, kindel, et Portugali ametivõimud on võimelised tegema, äh, tegutsema nii, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve võetakse parlamendis vastu ja et me oleme veendunud, et Portugal viib läbi vajalikud struktuurireformid, äh, mis tagavad selle, et Portugali tule-, potentsiaalne majanduskasv Äh, et, et me võime kasvuprognoosi tõsta. ja mis puudutab Kreekat, siis äh, te teate, et, äh, et on öeldud välja ka arvud eelarve ja riigivõla taseme kohta, mis on kõrgemad kui mõni aeg tagasi välja öeldud arvud, aga me ei pea olema liiga mures, sellepärast Kreeka äh, võimud on võimelised kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks saavutama neid eesmärke, mis me oleme, milles me oleme kokku leppinud, me oleme, me arvame, et ka Kreeka saab, peab kinni meil kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ette nähtud eesmärkidest. ma ei taha teilt solvata nüüd sellega, et äh, ma äh, räägiks teile täpsemalt Kreeka toetusmehhanismidest, sest te teate neid isegi peast. meil on väga, ähm, tegemist väga äh, karmi programmiga, mille on vastu võtnud Kreeka valitsus ja jääb usaldusväärseks. ja iga kolme kuu tagant kontrollitakse ka selle elluviimist selles lepiti äh, kokku enne, kui äh, anti Kreekale kaheksateist miljardit abi ja äh, maikuus ja kuus miljardit on ette nähtud sept-, anti septembris. me peame tegelema konsolideerimisega selleks, et Kreeka olukord paraneks, et ja Kreeka on äh, kohustus äh, viia läbi need struktuurireformid, mida neil vaja on ja kui vaja, siis äh, on vaja võtta ka täiendavaid meetmeid selleks, et oleks võimalik täita keskpika perspektiivi eesmärke. mul on vähe täiendavaid märkusi selle kohta, Euroopa finantsstabiilsuse kohta, ISFS kohta, see finantstoetusmehhanism, mille me lõime seitsmenda mai äh, kohtumisel ja ECOFIN-i kohtumisel üheksandal mail. Äh, see süsteem nüüdseks toimub, see toimib alates juulikuust ma ei tea, proua äh, eesistuja, kas äh, kas te härra Klaus Rieglingiga olete juba mm, äh, kohtunud mm, tema, ma teen teile ettepaneku, et te koht-, kutsuksite ka külla ja et tema seletaks teile seda eurotoetuspaketti ja et mida euroalas tehakse, et tegemist on, nii et ma tõesti väga soovitan teile, et te näeksite ette ühe kohtumise, kuul-, kuulamise temaga, Klaus Reidlingiga mm. -hmm ja nagu äh, juba paar kuud tagasi öeldud, äh, eurorühmas äh, oleme hakanud tegelema sellega, et me oleme jälginud olemasolevaid makromajanduslikke tasakaalustamatuse euroalas. me arvame, et me ei ole piisavalt tähelepanu pööranud euroala riikide erinevale konkurentsivõimele. erinevused on väga suured ja seetõttu on meil kohustus selleks, et eurot alast et euroala olukorda parandada, siis me peame vähendama eh, makromajanduslikke erinevusi, mis erinevates riik, erinevate riikide vahel esinevad meil on mm, peer review protsess, me tegeleme äh, väga põhjalikult äh, e-, euroala erinevate alatsoonidega, näiteks äh, me tegelesime Hispaania, Soome, Luksemburgiga järgmisel kohtumisel, analüüsime olukorda Saksamaal ja Itaalias ja meie järeldused ei ole üllatavad, sellepärast et me oleme iga vaadeldud riigi puhul ja ka nende riikide puhul, kellega me veel hakkame tegelema, äh, me oleme konstateerinud, et vajalik on vähendada struktuurilisi puudujääke äh, riikide eelarvetes ja nii tehes äh, muutub ka meie stabiilsuse kasvupakt usaldusväärsemaks erinevaid riike analüüsides äh, me konstateerime, et äh, et äh, risk tuleneb esiteks avaliku sektori võlatasemest ja ka vaja on vähendada ka leibkondade ja ettevõtete võlataset selle ja vältida tulevaste mullide teket Äh, siis on probleeme mm, tööturgudega ja mõningate äh, probleemidega seoses äh, palgatasemetega euro, euroalas. jäikus tööturul on endiselt suur ja riigiti on see väga erinev. tööturu jäikus on no, midagi, me ei saa täielikult kaotada, sest et äh, kohati see, mida me nimetame jäikuseks, äh, kaitseb töötajaid äh, nende inimeste käitumise eest, kes tööd annavad ja kui me ütleme, et vaja on vähendada jäikust tööturul, siis see ei tähenda seda, et et me seda kirjutaks ette kõigile riikidele või et me mõnedele riikidele äh, Äh, kirjutaks ette selle täieliku ja piirideta paindlikkuse, vaid äh, me soovime toetada häid poliitikaid, mitte suvalisi poliitikaid. mis äh, puudutab vahetuskursse, siis sellest ma väga palju ei räägiks, ma lihtsalt tuletan meile, et me, meelde, et meil on ühine lähenemisviis, ähm, millega siis äh, keskpank ja eurorühm tegelevad, et me ei taha lubada liiga suurt volatiilsust. Äh, me arvame, et vahetuskurs peab ähm, peegeldama eelkõige majanduslikku reaalsust ja mitte äh, peegeldama neid Mm, mõtteid, et, et rahvusvaheline üldsus peab tegelema üldiste mureküsimustega. GS seitse oma äh, struktuurides ei hõlma kõiki olulisi tegijaid ja lõpuks ometi on üks luksemburglane äh, su-, suutnud ka G7 äh, G7-sse sattuda ja, ja kui e, e, ja kui ameeriklased seda nägid, siis liit-, äh, pandi mõned küsimused hoopis äh, G kahekümne äh, pädevusalasse. eks me näe, mis neist ilma minuta saab. Ähm, ma olen osalenud väga paljudel G seitsme kohtumistel, aga ma näen, et kui neid teemasid kasutatakse G kahe, käsitletakse G kahekümne kohtumisel, siis risk on väga suur, et neid ei äh, käsitleta enam sama intensiivselt, kui neid käsitleti G7 kohtumistel. pärast äh, G20 äh, kohtumist äh, tuleb, peavad osad piirduma sellega, et nad saavad infot sealt, et nendega ei ole enne konsulteeritud, nii et tuleb tellida endale Financial Times. nii et et mõistlik oleks laiendada eh, nende isikute ringi, kellega konsulteeritakse, sest et tõusvad riigid, eh, Aafrika, Aasia riigid, Brasiilia ja teised, eh, neil peab ka olema, nende häält peab ka kuulda olema. minul ei ole mingeid probleeme sellega, minul on ainult üks probleem, nimelt et eurorühm ei ole G kahekümne struktuurides esindatud kunagi, kui ma olen oma memuaarid ära kirjutanud, siis ma äh, <laughs> siis ma kir-, kir-, kir, kirjeldan seal ka neid ähm, sügavamaid ja, ja äh, pealiskaudsemaid põhjuseid, miks äh, eurorühm ei ole es-, res-, esindatud ja et ähm, miks eurorühm peaks, äh, oleks esi-, peaks olema esitatud üksnes keskpanga presidendiga kui me räägime majanduspoliitikast, siis esindab eurorühma keskpanga president, ehkki aastaid me räägime, Eesti, ehkki aastaid on räägitud sellest, et kui suur viga on olnud see, et äh, rahapoliitika ja, ja majanduspoliitika ei ole piisavalt hästi ühendatud aga G kahekümne puhul on tõesti väga kummaline, et eurorühmale ei ole seal kohta jäetud, aga on väga vähe võimalusi, et et G kahekümne, G kahtekümmet muudetaks niimoodi, et, et eurorühm ka koha saaks. eurorühma ja ECOFIN-i struktuuride ja Euroopa äh, ülemkogu kohtumistel on käsitletud erinevaid teemasid ja see teema on alati väga kiiresti käsitlemist leidnud ja see ei tähenda, et me alati nõus oleks. aga euro ei ole sel tasandil, tasemel, nagu ta peaks olema. E, Ameerika keskpanga meetmed ei vasta alati meie ootustele, mis, mis meil on olnud Euroopa rahapoliitika suhtes. ma näen rohkem riske ja ähm, ja ohte Äh, globaalses plaanis, kui ma mõtlen Ameerika Keskpanga otsustele, need ei ole alati olnud äh, teaduslikult põhjendatud, aga me näeme järgmiste nädalate ja kuude jooksul, mis meid ees ootab, aga ma arvan, et eurooplased, kes äh, G kahekümne laua taha kogunevad, kindlasti ei jäta ameeriklastele mõningaid küsimusi esitamata, need puudutavad äh, mõningaid neid hiljutisi rahapoliitilisi otsuseid, mis ei tundu olevat olnud äh, hästi kooskõlastatud. mis puudutab äh, Rahvusvahelise Valuutafondi juhtimise muutmist, siis ma sellest väga palju ei räägi, ma olen nõus nendega, kes arvavad, et seal on liiga palju eurooplasi, kahekümne neljast on üheksa 9 Eh, nii-öelda Euroopa lipu all, et eh, see on see euroarrogants, mis on läinud eh, liiga kaugele ja tuleb and-, ja tuleb vähendada siis Euroopa riikide mõju ja seda me ka teeme, mina arvan ikka, et oleks vaja olnud seda, et eurotsoon, e-, euroala oleks rahvusvaheliste äh, Äh, finantsinstitutsioonides olnud esin-, peaks olema esindatud ühe ühtse kohaga. me oleme IMF-i põhiline aktsionär, üks põhilistest aktsionäridest, põhiaktsionär on ameeriklased, aga eurooplased ei, ei ole näinud äh, ei ole pidanud huvitavaks seda, et ähm, me oleks oma jõupingutusi ühendanud. mul on väga kahju selle pärast, aga ma arvan, et äh, ajalugu läheb sinna suunas. Äh, artik-, äh, aluslepingu artikkel sada kolmkümmend kaheksa nõuab komisjonilt, et, et me läheks selles suunas ja et me parandaks euroala esindatust väljapoole. me lähme nagunii selles suunas, aga me kaotame aega ja teised, kes seda meilt ootavad, on üllatunud, kui nad näevad, et eurooplased lihtsalt killustavad oma jõudu ja võimu. nii et äh, IMF-i äh, laua ümber on liiga palju eurooplasi ja mitte, ja mitte piisavalt palju Euroopat, et eurooplastel on vaja kasutada ära seda võimalust, äh, mis seostub IMF-i reformiga selleks, et äh, seda olukorda muuta. ma räägin väga kiirelt ka Herman van Rompuy rakkerühma tegutsemisest Euroopa Ülemkogul, kus me leppisime kokku ref-, Äh, stabiilsuspakti reformis, mida minu meelest on väga vaja. Äh, aluslepingutes nõutakse ka meilt seda. meil on vaja seda reformi ja neid reformi erinevaid elemente tuleb läbi viia tihedas konsult-, tihedates konsultatsioonides parlamendiga. Va-, tegemist on kaasotsustamisega, mida viiakse läbi koos Euroopa Parlamendiga ja Lissaboni lepingus on see kirjas ja minu meelest on elementaarne, et kui me räägime äh, eelarvete konsolideerimisest ähm, ja kui me tahame, et äh, euroala, et tulevased päevad oleksid paremad, siis äh, peavad nii parlament kui nõukogu minema samas suunas ja mina viimastel Äh, kohtumistel olen öelnud, et parlamendil ei ole mitte üksnes õigus sõna sekka öelda, vaid parlament peab olema kaasotsustaja. ja mina sooviks omalt poolt öelda kolme asja. mul ei ole eurorühma mandaati nüüd selle kohta, mida ma ütlen. ma arvan, et äh, need otsused, mis puudutavad sanktsioone, peavad olema ant-, automaatsemad, veel automaatsemad kui see, milles me e, Euroopa Ülemkogul kokku leppisime ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et komisjoni ettepanek ei, ei käsitlenud kõiki probleeme, mis e, meil olemas on. E, komisjon ainsana et see ei ole mõeldav, et komisjon ainsana otsustab, et e, milliseid, millistele riikidele tuleb sanktsioone peale panna. et see, seda peab otsustama nõukogu ei saa kasutada kvalifitseeritud häälteenamust selleks, et sanktsioone kehtestada. meil oleks äh, komisjon mm, näiteks annab äh, soovituse, ütleb, et äh, üks liikmesriik on minemas liiga kaugele ja nõukogu kvalifitseeritud häälte enamusega peab siis otsuma, et jah, liikmesriik on minemas liiga kaugele ja siis ähm, peab ähm, see riik võtma tõhusaid meetmeid ja siis peab äh, nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega otsustama, et kas see liikmesriik on teinud neid otsuseid, mida vaja on. et äh, kahekordse kvalifitseeritud häälteenamusega peab nõukogu, on nõukogu vastu võtnud otsuse, et äh, tuleb äh, sanktsioone kehtestada, see tähendab seda, et tegelikult ei kehtestata neid äh, sanktsioone mitte kunagi. et on liiga palju võimalusi erinevate instri-, intriigide jaoks ja mis võimaldavad vältida seda, et mitte kunagi tegelikult sanktsioone ei kehtestada. ja mina siis tahaks öelda Beneluxi riikide nimel, mille eesistujaks praegu on Luksemburg, et Beneluxi riikide äh, juhid panevad selle äh, teema jälle tagasi, et äh, aruteludesse, et, et oleks võimalik võt-, võtta ka sank-, kehtestada ka sanktsioone, nii et see oleks usaldusväärne, praegu see olukord nii ei ole. ja me, meil on vaja seda mehhanismi parandada. ja ma räägiks ka lühidalt Euroopa poolaastast üheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kümme Solvei raamatukogus oma öö, äh, öö, äh, oma riigi valitsuse nimel viisteist viiskümmend tegin selle ettepaneku, kõik olid nõus selle väga targa ettepanekuga. ja kui teid äh, huvitavad selle ettepaneku detailid, siis on need ka kättesaadavad me tegeleme rohkem makromajandusliku tasakaalustamatuse probleemidega euroalas selleks, et kui on jälle tegemist asümmeetriliste šokkidega, siis me oleksime paremini võimelised vastu pidama. ma olen nõus uue, uute protseduuridega, mis on äh, ette nähtud selleks, et vähendada defitsiiti e, erinevates liikmesriikides. härra Van Rompuy ja tema mm, töörühm e, mõtlesid välja erinevad mehhanismid selleks Ehm, mul oli siin ette valmistatud äh, nelikümmend kaheksa lehekülge, proua eesistuja, te näete, et ma äh, tegin üpris lühidalt selleks, et teil oleks võimalik ka äh, küsimusi esitada ja nagu tavaliselt ma mõnedele neist ka vastan, aitäh! Thank you very much um,. I, I can... suur tänu! ka mina võin öelda, vastates teie varasematele kommentaaridele et äh, koordinaatorite kohtumisel on juba meil äh, kavas äh, härra Riigel ka kutsuda siia komisjoni. nelikümmend inimest on, neliteist inimest on soovinud sõna saada ja meil on vähem kui viisteist minutit aega, nii et kolm minutit küsimuse ja vastuse jaoks ja võt-, Philip Lambert, Astrid Lulling, Sven Kiigold, Sofi Kuulajad, Uudo Pulman, Jean-Paul Gosses, Tšeko Feie, Werner Lange, Sofi Intfeld. Äh, Wolf Klints, Vicky Ford and Corin Wortmann-Kool. Need olid siis kõnelejad ja proua Tyson soovib ka sõna saada. Te olete number viisteist, kõneleja number viisteist, nii et minut küsimuseks ja kaks minutit vastuseks ja ja ma kavatsen teilt sõna ära võtta, kui ületate aega. Philipp, palun. aitäh Mm, me loodame, et Euroopa äh, saab IMF-is olema paremini esitatud, sest ja kaks väga kiiret küsimust. esiteks, mida te arvate riskidest, et sanktsioonidel võib olla protsükliline mõju ja ähm, kui me vaatame olukorda vastavates riikides ja kas te võiksite veidi täpsemalt rääkida riskidest, mis on seotud Fedi hiljutiste otsustega ja spillover efektiga mm, euroalale, aitäh. ma vastan härra Lambertsile, et äh, see võib tunduda ebaloogiline, et kui kehtestada rahalisi sanktsioone äh, riikidele, kes äh, ei ole kinni pidanud oma kohustustest, mina olen alati arvanud, et, et äh, sellised äh, sanktsioonid ei ole eriti usaldusväärsed ja et tegelikult tuleks tegutseda enne, nii et äh, tuleks, et kui, et tuleks hoolitseda selle eest, et et vastavaid samme tõesti võetakse enne ja et, et ei ole vaja mm, sellist äh, mitmekordset kvalifitseeritud häälteenamusega hääletust. et siis ei satuks me sellesse riski, et euroala, eurorühm peaks võtma e-, ebamõistlikke otsuseid vastu, vaid meil on vaja ennetada arenguid ja tugevamat kvalifitseeritud häälteenamust ja mis puudutab äh, Federal Reserve'i, siis äh, kui ma teie küsimustele vastaksin, see läheks väga pikale, mulle tundub, et Fedi otsused ei ole olnud äh, head lae- ja alati ei ole kasutatud õigeid mehhanisme ma näen inflatsiooni tõusu riski, et ma ei usu, et USA probleemid, et neid oleks võimalik lahendada likviidsuse suurendamisega ja ma ei usu, et Ameerikasse rohkem investeeritakse, et Ameerika tarbijad rohkem tarbiksid. ma näen nende otsuste taga seda ohtu, et et äh, arenevatesse riikidesse suunatakse selline rahavoog, millega need riigid enam hakkama ei saa. nii et äh, Fedi, Federal Reserve'i otsused äh, tuleb, tuleb, selle kohta tuleb meil saada täiendavat infot, et me saaksime olla muretud. Astet, palun. aitäh We'll start no. again, don't worry. Oui, euh, Monsieur le Président, ma, euh, je... härra president, ma tahtsin öelda, et äh, kahju, et äh, me peame ootama teie mälestused ära, teie memoorid ära, et see võib ju väga kaua aega võtta selleks, et saada aru äh,, miks, äh, mis põhjused on sellel, et Eurogrupp ei ole G kahekümnes esindatud aga mm, ma ei taha nüüd hakata siin arutama uuesti euroala ja euro küsimusi või, aga siin on jälle uuesti räägitud äh, mõn-, võimalusest, et mõni euroala riik võib äh, pankrotti jõuda. kas te võiksite meile selgitada, et äh, mida see tähendaks konkreetselt? ja teiseks, kas sellist mehhanismi oleks vaja teie arvates mm.? Euroopa Keskpank on selles osas väga äh, skeptiline ja kolmandaks äh, Europarlament peaks olema stabiilsuspaketi, pakti reformi osas vägagi hästi kaasatud, et äh, meil oleks vaja head pädevuste jaotust komisjoni ja nõukogu vahel, seda te juba ütlesite aga ma tahaks küsida, et kas te olete nõus selle arenguga, mida me praegu oleme näinud, et komisjoni algne ettepanek nägi ette teatava tasakaalu ähm, institutsioonide vahel, aga mm, eesistuja katkestab. proua Jolling ütleb, et tal on kahju ja tal oli veel küsimusi Maar zo hebben ze wat sanctionen. Als men een kind in een plaatje zullen dan testen. Ja, dat maken, zo niet probleem. Maar du hast massive Fragen gestellt. Nee. Enfin, je traduis pour les non-illustrés. Mm, tõlgin nüüd neile, kes, kes luksemburgi keelt ei oska äh, ja mm, Astrid esitas mulle seitse küsimust ja tegi ka kaks kommentaari äh, nii et äh, mul oleks vaja tegelikult äh, vastata talle, talle vastamiseks kahtekümmet kahte minutit. ja selleks, et nüüd kõige põhilisema aga alustada, jah, memuaaridega läheb äh, aega, niikaua kuni Luksemburgis demokraatia toimib, jään ma peaministriks ja <laughs> kui, kui see enam nii ei lähe, siis ma hakkan kirjutama. ma olen väga selle poolt, et meil oleks pidev kriiside lahendamise mehhanism ma usun, et, et äh, mitte Kreeka kriis ei, mitte ei üllatanud meid, vaid äh, me ei olnud ettevalmistanud ettevalmistatud, meil ei olnud äh, selliseid mehhanisme, mida meil vaja oli ja kuna kõige halvemad asjad võivad ka alati korduda, siis on meil vaja pidevat kriisi ohjamehhanismi Äh, mis hõlmaks ka seda, et äh, mõni riik pankrotti läheb. nii et äh, neid asju, mille vastu me ei valmistume, neid ei juhtu kunagi ja neid, need juhtuvad just need asjad, mida, mille vastu me ei ole ette valmistatud, nii et meil on vaja kriisiohjemehhanismi. kuna te armastate lihtsaid asju, siis ma annan teile ka lihtsa vastuse. ma soovin, et me väga tähelepanelikult analüüsiks neid erinevaid võimalusi, mida kriisiohjemehhanism meile pakub. loomulikult on vaja rääkida IMF-i kaasamisest, loomulikult on vaja tähelepanelikult analüüsida erinevaid mehhanisme, erinevaid kriisilahendusmehhanisme eh, erasektoriga koostöös aga nagu ka härra Trichet, kes ei ole eh, pideva kriisiohjemehhanismi vastu, hoiataks ma asjade intellektuaalse kiirendamise eest selles suunas, et öeldakse, et et me paneks paika selle, et igasuguste kriiside puhul peab erasektor olema kaasatud. nii. kaheksakümne protsendil juhtudel IMF ei näe ette äh, erasektori kaasamist ja üksnes kahekümnel protsendil juhtudest kaasatakse erasektorit. nii et mina arvan, et pangad ja finantssektori asutused peavad äh, olema kas-, kaasatud ja et nende vastutus peab olema, et nad peavad vastutama oma tegude eest. aga öelda, et äh, et a priori ja alati peab olema kasutatud euro, erasektor, see minu meelest läheb liiga kaugele, sellega tuleb, seda tuleb põhjalikult analüüsida ja no, härra Trichet on mm, sõltumatu, aga kui ma tõesti tahaks, et äh, härra Trichele pöörataks piisavalt tähelepanu, kui ta äh, Äh, räägib tõsistest asjadest, sest tema tunneb äh, finantsturge paremini kui teie ja meie ja me tõesti peaksime väga tähelepanelikult kuulama, mida tema ütleb. ja mis muud, muid küsimusi puudutab, siis loomulikult Euroopa Parlament peab olema kaasotsustaja, tegemist on kaasotsustamismenetlusega. Okay, can you please one question? kas te võiksite esitada ühe küsimuse korraga, muidu viimased sõnavõtjad nimekirjas ei saa oma küsimusi esitada, nii et äh, Te, Sven saab järgmise sõna ja te ise, omad vitsad peksavad. jah, härra Juncker, mul on teile üks küsimus. nimelt, kui ma vaatan meie ettevalmistustöid majandusjuhtimise ja majandusvalitsuse kohta ja kui ma vaatan siin Kreeka statistikat, sada kaks, sada kolmkümmend protsenti riigivõlgu, riigi võlgu, ja stabiliseerimisvahendi kulud oleksid kaheksa protsenti aastas. spreed on kümme protsenti, nii et praegusel hetkel oleks meil vaja kümmet protsenti SKT-st selleks, et võlgasid tagasi maksta ja kuidas saab riik sellistes tingimustes oma konkurentsivõimet parandada? kas meil ei oleks praegu konkreetselt nende riikide jaoks, millel on suured võlad, ühiseid struktuurseid lahendusi, selleks et neil oleks võimalik äh, võlgades, võlad ära maksta ja sellest olukorrast välja tulla. ma tahaksin teie arvamust selle kohta teada. ma leian, et äh, me peaksime olema väga ettevaatlikud ja ma arvan, et me peaks siin äh, isiklikult äh, arvamust välja hakkama tooma. see, et kreeklastel on ülisuured võlad, ei ole tegelikult Euroopa Liidu süü või Euroopa süü. Nad on ise süüdi, aga teiselt poolt äh, on nad muutunud kõikide riikide jaoks probleemiks Kreeka valitsus sai ülesanded Eurogrupilt ja IMF-ilt ning Kreeka valitsuse seisukoht on, et nende kohustuste täitmiseks tuleb ka midagi majanduses muuta ja riigijuhtimises muuta ja me teame, et see ei ole lihtne. kuid sellegipoolest ma leian, et kui me selle kriisimehhanismiga, järjepideva kriisimehhanismiga tegeleme, tuleb meil väga täpselt seda olukorda vaadata ja mõelda Euroopa võlakirjade peale kui lahendusele. mina isiklikult arvan, et kui meil on mõni kriisist väljumise mehhanism või me tahame sellele ka nime anda, siis meil tuleb selle küsimusega tegeleda. ma kavatsen seda teha, kuid praegusel hetkel ma ei ole eurorühmalt selleks mandaati saanud ja mul on väga raske seda küsimust ka eurorühmas, seda küsimust tõstatada, sellepärast et ma ei äh, esinda seal ju mitte oma riiki, vaid iseennast ja minu riigi rahandusminister kavatseb mulle ikka jalga ette panna, kui ma seda küsimust tõstatada tahan. siis eurovõlakirjade puhul ma oleksin väga õnnelik, proua esimees, kui me saaksime selles komisjonis moodustada allkomisjoni, kus me saaksime rahulikult ja meedia käeulatusest väljas selle küsimusega rääkida. aga see, mida Rumpu ja rakkerühmast siiamaani on tehtud ja et me paneme võlatasemed punastesse ja sinistesse kategooriatesse ja et kuuskümmend protsenti SKT-st on see, mida me aktsepteerime ja ülejäänute puhul tuleb riikidel midagi ette võtta jah, see on lahendus, aga see on lahendus, mis ei too endaga kaasa seda, mida olen juba saksa ajakirjanduses lugenud, ehk et sakslased peavad kõikide võlad kinni maksma. ei, ei, me peame eraldi läbirääkimisi pidama ja meil tuleb selle küsimusega tegeleda siis äh, nii-öelda äh, iseenda toas, nagu ütlevad luksemburglased, jah. aga ma ei ole nõus, et äh, eurovõlakirjade peale ei mõelda, aga mõeldakse mingite utoopiliste lahenduste peale. aitäh. Sylvie. Sylvie. suur tänu, härra Juncker, suur tänu, et olete täna siia tulnud ja suur tänu, et me saame täna nendest küsimustest rääkida. tahaksin teie ja kui rääkida küsimusest, mida, millest on ka viimastel päevadel pressis eh, kirjutatud, nimelt eh, kuidas oleks võimalik allkomisjoni luua, jah, allkomisjoni idee on hea, meil on siinkohal raportöörid, kes eh, komisjoni paketiga tegelevad ja meil on vaja kaasotsustusmenetluse kaudu need äh, lahendused vastu võtta. kas te leiate, et meil praegu on võimalik teisese õiguse kaudu teha neid ettepanekuid nagu Prüve ettepanek, ilma et me peaksime midagi veel ära ootama? ma arvan, et te saaksite meilt suure toetuse, kui te soovite neid algatusi teha. jah, kui no, see olete teie, siis äh, me, mulle meeldiks äh, kohtuda erinevate äh, raportööridega, ma näen siin ka proua Wortmann, äh, näiteks ka proua Wortmann-Kooli ja teistega, jah, me peame tõesti hakkama mm, tööle. härra president. Äh, Udo. härra Juncker, see makroökonoomiline koordineerimine ja pakett selle kohta ei peaks endaga automaatseid trahve kaasa tooma, vaid peaks toimima ka intelligentselt ja tõusvalt. see oleks ju meie jaoks äh, verstapostiks. ja ma arvan, et siin tuleb meil tunnistada, et Euroopa Liidul on päris äh, tugev äh, väliskaubanduslik positsioon, kuid erinevused erinevate liikmesriikide vahel on erinevad. meie oleme siin kaasotsustajad mitmete raportite kaudu ja mida nüüd arvata veel äh, tasakaalunihetest, kas nendest küsimustest räägitakse ja kas tasakaalustamatuse puhul erinevate liikmesriikide puhul, kas mängivad rolli ainult äh, puudujäägid, vaid ka ülejäägid? kuidas nendesse suhtuda, milline oleks mõistlik lähenemine ja kuidas selle küsimusega tegeletakse? proua esimees, ma leian, et äh, tasakaalunihked Euroopa eurotsoonis on olemas, kuid me ei peaks minema ameeriklaste ja teiste libedale teele. ameeriklastel ei ole ju probleemi Saksamaaga Atlandi ülestes suhetes on meil kaks plokki, meil on euroruum ja USA dollariruum. ja kui me räägime tasakaalunihetest ja bilanssidest, siis on ameeriklastele nüüd selgeks saanud, et meil on tegemist ühtse valuutaga, mis on kasutusel kuueteistkümnes liikmesriigis ja et võrrelda tuleb euroriike USA dollariga. ja mitte USA dollarit Saksamaaga, USA dollarit äh, veel mõne teise riigiga. ja sellepärast leian ma, et äh, jah, palun jah, see on väga selge, aga ma olen teiega nõus, aga kas see teeb see meile ka siseseid raskuseid? kas, et meil on need erinevad bilansid või kuidas sellesse suhtuda? jah, ma arvan, et äh, keskpikas perspektiivis võib see meil endaga probleeme kaasa tuua, aga kui me vaatame nüüd eurorühma tööd ja Van Rompuy rakkerühma tööd ja kui me äh, sellega tegeleme rohkem, siis me näeme, et tegemist on tõesti küsimusega, mis puudutab eurorühma, aga me ei pea aru andma kogu maailma ees, me peame eurorühma siseselt leidma teid, kuidas äh, ekspordil põhinevat majanduskasvu eurorühmas äh, viia tasakaaluga äh, Saksamaa Liiduvabariigi majanduspoliitiliste prioriteetidega ehk et sisenõudluse suurendamisega. meil tuleb sakslastele selgeks teha, et majanduskasv ei sõltu mitte ainult ekspordist, vaid ka siseturu nõudlusest ja see tuleb meil teha sisemiselt, meil ei ole vaja ameeriklastele aru anda oma sisemiste tasakaalunihete kohta. ja muide, see Ameerika rahandusministri idee, keda ma väga hindan, aga tema idee, et äh, ülejääk tuleb äh, ülejääkides tuleb trahvida, see ei saa olla meie jaoks lahenduseks. kui meil on äh, väliskaubanduse puhul ülejääke, siis me ei tohiks seda riiki hakata kahtlustama, vaid meil tuleks vaadata, mis on põhjused. me peaksime mõtlema, millest see tuleb, et meil on jooksevkonto ülejäägiga ja jooksevkonto defitsiidiga riike. nii et meil tuleks rääkida äh, põhjustest, mitte aga tagajärgedest ja ameeriklastel endal on tegelikult huvisid, et see olukord jääks selliseks, nagu ta praegusel hetkel on. Jean-Paul. Jean-Paul. Merci, madame la présidente, monsieur le président. aitäh, mul on õigus esitada üks küsimus. mul oli kaks, äh, ma esimese äh, esita küsimusena ja te vastate mulle, kui te tahate. Äh, me, te rääkisite Kreekast, te tervitasite jõupingutusi, ma arvan, et Kreeka on raskes olukorras ja sattunud sinna väikse, lühikese aja jooksul ja ma küsin, et kas me ei oleks teinud paremini, kui me oleks lasknud Kreekal võlga restruktureerida e ja te, minu küsimus, hiljuti Figaro's Te rääkisite võimalusest luua ühine garantii äh, euro, euroala avaliku sektori võlakoorma jaoks, et kas te võiksite palun meile sellest veel te täpsemalt rääkida? mis puudutab teist küsimust ja äh, avaliku sektori võlakoorma restruktureerimist, siis sellest me, see ei olnud plaanis, see ei ole Kreekal plaanis, see ei oleks äh, usaldusväärne ja tõsiseltvõetav. ja kindlasti on palju neid äh, inimesi, kes, kes äh, oleks huvitatud sellisest variandist. ja sõltumata nüüd Kreekast, oleks ma väga äh, selle vastu, et äh, kes arvaks, et alati äh, kui meil on kriise, siis äh, me tegeleks restruktureerimisega ja kaasaks erasektorit. ma olen selle vastu, et äh, me seda alati teeksime ja vaja on väga põhjalikult valida sõnu, kui me äh, krii-, alalise kriisimehhanismi seda äh, aspekti käsitlema. ei ole vaja mitte Euroopa investoritele jätta muljet, et kui nad investeerivad Euroopasse ja eriti euroala perifeeriasse, siis oleks tegemist süsteemiga, et, et kui olukord läheb kontrolli alt välja, siis äh, investorid äh, peaksid osalema kriiside lahendamiseks. mina isiklikult oleks väga selle poolt, et äh, kui suurkapital on teinud vigu, et siis nad peaksid ka maksma, aga ma ei tahaks investoreid ära ajada Euroopast. nii et me peame väga tähelepanelikud olema ja mis puudutab eurobonde, siis ma olen äh, täna kõik juba ära öelnud, äh, me arvame mõtlema, me peame mõtlema äh, sellise mehhanismi peale, mis võiks täiendada või asendada või muuta vähem vajalikuks pideva alalise kriisimehhanismi mõningaid aspekte. kui Prantsusmaa ja Saksamaa ütlevad, et lõpuks on hea lahendus see, et me jätame mõne riigi hääletusõigusest äh, ilma, siis minu meelest on see mõeldamatu ja me peame mõtlema äh, mõningatele tavapärastele kriisi lahendamisvõimalustele, mille osas on suurem äh, üksmeel. kui me leiame mõistlikke vahendeid eurovõlakirjade loomiseks, siis ma ei ole selle vastu, aga praegu on liiga vara. Ähm, tegemist peaks olema mehhanismiga, kus keegi ei võida ja keegi ei kaota. vaja oleks lahendusvarianti, mis võimaldaks riikidel, kes minevikus on äh, patustanud, äh, olukorda parandada ilma selleta, et need riigid, kes on alati õigesti kaotanud, ähm, peaks selle kinni maksma. meil, me oleme Euroopas ja meil on vaja Euroopa kriisi lahendamismehhanismi ja me ei pea alati eelistama üksnes äh, valitsustevahelist äh, varianti. Senhora Presidente, Senhor Juncker. härra ja proua esineja, härra Juncker, ma tahaks esitada teile ühe küsimuse mis puudutab ühte kriteeriumit, nimelt võlakriteeriumit stabiilsuse kasvu pakti osas. liikmesriigid peavad oma võlakoorma jätma teatavatesse piiridesse, aga paljud ei järgi seda põhimõtet, kas tegemist on üldreegliga, kas tegemist on kvantitatiivse kohustusega aga kui tegemist on äh, raskete aegadega, kus tuleb kokku hoida, kas te arvate, et oleks vaja ähm, endiselt seda ähm, põhimõtet järgida, ma arvan, et paljudele Eurotsooni riikidel oleks mõeldav ka teistsugune variant. kas see tekitaks teie meelest probleeme? Euh, proua esinaine, äh, reegel, mis ütleb, et üks kahekümnest, üks kahekümnendik peaks olema mm, laenutatud, see peab, seda ettepanekut veel ei ole. tegemist on komisjoni ettepanekuga, aga see tundub eh, siiski üsnagi mõistlik Mm, vaja on tegeleda eelarvete konsolideerimisega ja need äh, liikmesriigid, kes äh, järjest äh, võlgu võtavad ja kes suurendavad avaliku sektori võlakoormat, peavad väga kiiresti tagasi pöörduma eelarve konsolideerimise teele, me oleme kümme või kakskümmend aastat kaotanud Euroopas ja kui me tahame jät-, säilitada tulevastele põlvkondadele nende õigused, siis me peame alandama võlakoormat. kui me ei oleks kahe tuhande viiendal aastal reformi läbi viinud, stabiilsuse majanduskasvu reformi läbi viinud, siis paljud äh, eurotala riigid äh, oleksid olukorras, kus tuleks sanktsioone kohaldada. me oleme mm, tegelenud mm, stabiilsuspakti reformiga ja see ei sunni äh, peale sanktsioone liikmesriikidele, kes äh, oma keskpika perspektiivi äh, eesmärkidest kõrvale kalduvad. kui Saksamaa peaks juba praegu maksma ähm, selleks, et äh, öelda seda arusaadavalt, kui me kahe tuhande viiendal aastal ei oleks stabiilsuspakti, pakti reforminud, nii et äh, ei oleks ühtegi Eurotsooni riiki, kes äh, ei, ei, kellel ei oleks äh, liigse eelarve defitsiidi menetlust. nii et äh, meil on vaja kohaldada äh, Äh, usaldusväärset eelarvepoliitikat. Werner Langen. Äh, härra peaminister, me ootame teie elulugusid. ah, sina ka, ütleb härra Juncker. jah, mina ka. aga mina ei saanud aru nüüd Tovilli kompromissi ümber toimunud kärast aru. seda ühel põhjusel. Van Rompuy rakkerühmas oli kakskümmend lahtist küsimust, aga Van Rompuy rühm pidi võtma ühehäälselt äh, otsuse vastu ja ainult niimoodi oli seda võimalik teha. nüüd teie ütlesite, et teie soovite minna tagasi automaatse süsteemi juurde. ma loodan, et ka parlamendi enamus toetab seda tagasipöördumast automaatse süsteemi poole, nii et Van Rompuy rankerühma otsus oleks kui arvamus, kõrgel tasemel antud arvamus. kas te olete minuga ühel nõul ja teiseks äh, riikide maksujõuetus äh, küsimus, kas riik saab üleüldse pankrotti minna või mitte, on raske küsimus. ma arvan, et tegelikult tuleb siin rääkida võlausaldajatest ja nende kaasamisest. ja kuidas teie hindate USA vahevalimiste tulemusi ja seda, et seal äh, see akt uuesti tõstatatakse? ja nüüd äh, kriitika viimastel päevadel äh, selle kohta, et tuleb kaasata võlausaldajad, kui liikmesriigid ei maksa tagasi oma võlgasid kõigepealt esimene küsimus, proua esimees, mis puudutab Deauville'i kokkulepet. meie olime Van Rompuy rakkerühmas ja mina eurorühma esimehena ka olin seal kohal, see oli esmaspäevane päev ja me rääkisime lahtistest küsimustest me rääk-, olime näiteks juba eelnevalt kokku leppinud, et meil peab olema pidev kriisimehhanism alaline kriisimehhanism. ja me jõudsime kokkuleppele, et nõukogu peab äh, vastama nendele küsimustele, et ülemkogu peab võtma teatud äh, otsused vastu ja selle küsimusega tuleb tegeleda. ja siis meil ei ole vaja väljaspoolt küsida teiste arvamust ja et väljapool jääks äh, tule, jääks mulje, et tuli läbi suruda midagi, mis oli juba ammu läbi surutud ja see nõue, et automaatsed trahvid kaotada, oli tegelikult äh, ka selline, mida kõik toetasid. ja meedia küll äh, väga galantselt tõstatas seda küsimust, aga oli ilmselge, et meie võtame siiski iseseisvalt oma otsuse vastu ja ma leian, et meil on vaja sellist süsteemi, sest nii nagu Van Rompuy rakkerühm nüüd selle otsuse vastu võttes nagu ka näiteks see, et üks suur liikmesriik ei soovi leppida nende trahvidega, ma leian, et neid trahve meil ei olegi vaja isegi siis, kui me töötame välja oma sanktsioonide süsteemi, ma ei usu, et keegi, kes saksa keelest aru saaks, saaks üldse olla selle vastu. või kui jah, siis Äh, ma ei tea, tulevad need mõtted kuskilt, mida saksa keelt kõnelejad ei saanud aru, see ei olnud siin mõeldud lihtsalt, et mingid Saksamaa sõbrad või inglise keel, meil ei ole brittidega mitte mingeid probleeme. aga ükskõik, mida me teeme, niikaua kui me räägime lepingute muutmisest, siis on, seda on võimalik teha ainult nii, et kõik on kaasatud, nii et äh, siin ei ole tegemist mitte brittide küsimusega, vaid äh, sellega, et need, kes on eurorühma liikmed ja eurotsoonis ja mis puudutab äh, maksujõuetust ja võlausaldajate kaasamist. ma olen juba mitu korda viidanud sellele, et mina leian, et võlausaldajate kaasamine on võimalik ja et seda tuleks teatud juhtudel ka teha, sest siis ei vastuta mitte ainult maksumaksjad vaid aga nagu ka härra Trichet leian ka mina, et me peaksime olema väga ettevaatlikud oma sõnastustes. selleks ei tekiks muljet, et igasuguse maksujõuetuse puhul kohe a priorselt kaasatakse erasektor. tuleb selgelt välja öelda, et Euroopas ei saa olla lahendust, kus alati kaasatakse kriisimehhanismide puhul erasektor. teatud juhtudel küll, äärmuslikel juhtudel, jah aga ma leian, et äh, finantssektor tuleb kaasata, kuid ma hoiatan selle eest, et me teeksime nüüd äh, näo, näo, et me oleksime ainus valuutaliit maailmas, kus juba eelnevalt pannakse paika, et erasektor kaasatakse. vahel tuleks härra Trichet kuulata, mitte ainult siis, kui ta räägib seda, mis teile just parasjagu sobib. ma meenutaksin ähm, saadikutele, et äh, ainult üks küsimus, palun, ja Sofi järgmisena. suur tänu, proua esimees härra Juncker, tere tulemast ja suur tänu teie märkuste eest automaatse süsteemi kohta ja ma olen teiega täiesti nõus ja ma arvan, et suur osa inimesi, kes siiamaani on sõna võtnud, jagavad ka teie seisukohta. ma tahaksin teie käest küsida teie arvamust ühe aspekti kohta, nimelt Euroopa Liidus me tihti takerdume üksikasjadesse ja ei näe enam puude taga metsa see, et liikmesriigid ei ole võimelised vastu võtma automaatset süsteemi, ei tähenda ka seda, et meil ei ole kunagi sanktsioone, nimelt artikkel seitse Nitsa lepingus paneb selle paika, aga see toob endaga kaasa ka poliitilise tahte puudumise, mis on valusaks löögiks ja kas sellel võivad olla negatiivseid psühholoogilisi äh, mõjusid meie ühisrahale, sest see on kõigile nähtav kõik liik-, liikmesriigid ei ole võimelised äh, otsuseid vastu võtma isegi siis, kui kriis on nii sügav nagu praegu. proua esinaine, mulle tundub, et mingisugune asi on nüüd siin segamini läinud, kas mina sain millestki varest, valesti aru või saite teie millestki valesti aru. mina tegelikult ei rääkinud tegelikult sanktsioonide automaatsusest ja need ei pea tähendama valimisõiguse, hääletamisõiguse äravõtmist ei, ei, ma ütlesin, et ma olen teiega nõus selles osas, mis puudutab automaatsuse tähtsust ja ma ei öelnud hääletamisõiguse kohta mitte midagi, aga liikmesriikide suutmatus automaatsuse süsteemi osas kokku leppida näitab seda, et meil ei ole piisavalt poliitilist tahet sellega tegeleda. vabandust, ma sain valesti aru, sellepärast et te nimetasite Nitsa lepingu seitsmendat artiklit. mulle tundus, et seal taga oli veel rohkem midagi jah aga mulle tundub, et enamikus liikmesriikides ollakse siiski automaatse süsteemi poolt suuremas osas. asi on pigem selles, et äh, kompromissile jõudmiseks, mis puut-, puudutab muutusi lepingus, siis mõned meie hulgast arvasid, et see takistab ka automaatse nende sanktsioonide rakendamist ja kuna meil on kaasotsustusmehhanism, siis on meil lubatud, hoolimata sellest, mis rakkerühm on välja uurinud, tulla tagasi selle arutelu juurde, sest parlamendil on võimalus kasutada oma kaasotsustusmenetlust selleks, et juhtida tähelepanu sellele, mis teie arvates on kõige olulisemad asjad, sellepärast et nõukogu on otsustanud teisiti ja nõukogu on seda teinud, teades, et parlament on olemas, et parlament tuleb oma seisukohtade ja märkustega välja ja parlament on üldiselt ju terve mõistusega organ. me oleme sellega täiesti nõus. Temos falado muito sobre os automatismos. härra Juncker, me oleme palju rääkinud automatismist, et sanktsioonid peavad olema automaatsed ja mina, mul on küsimus, sellepärast et automatism, see tähendab just seda, et põhjused, mis äh, probleemi on tekitanud, ei loe. ja proua Merkel rääkis äh, kaasamisest ja erasektori kaasamisest E, e, kriisi lahendamisse. ja see tähendaks ju äh, intresside tõusu ähm, kui komisjoni esindaja või proua Merkel ütleb, et on vaja automaatset äh, mehhanismi, siis väga konkreetne küsimus. Portugali puhul kahe tuhande kümnendal aastal on Keskpank juba ostnud või hakkab veel ostma et mm, Portugali riigivõlakirju, ma ei saa aru, mida e, see tähendab. E, härra Juncker, ma ei ole kindel, et ma sain et ma kuulsin nüüd kõiki elemente, mis äh, selles küsimuses ähm, sisaldusid. Te mainisite siin automaatseid sanktsioone. mina tahaks öelda, et ma toetan automaatseid sanktsioone, aga neid tuleb võtta äh, pärast äh, nõukogu koo-, arutelu ja tegemist peab olema ümberpööratud äh, kvalifitseeritud häälteenamusega. ma ei ole kunagi arvanud, äh, et komisjon peab välja saatma varajase hoiatuse ja et äh, automaatselt tuleks kehtestada sanktsioonid ilma, et komisjon, et nõukogul oleks ähm, võimalus sõna sekka öelda. mina arvan, et nõukogul peab olema võimalik äh, sõna sekka öelda, sellepärast et ähm, meil, ma tahan, et meil oleks ümber pööratud kvalifitseeritud häälteenamus selleks, et vältida seda, et suured riigid blokeerivad otsuste vastuvõtmise. ma tahan, et komis-, et nõukogu peaks komisjoni äh, komisjoni, et kom-, et nõukogul oleks võimalus komisjoni ettepanek tagasi lükata, või komisjoni ettepanekut kinnitada, mitte tagasi lükata. ja me peame alati vaatama, et mis on asjade taga ja nõukogu vaatab alati, et milline on, millised on põhjused, nõukogu ei otsusta pimesi ega arbitraarselt, me alati arutame asja aga kui piisab sellest, et on äh, väike blokeeriv äh, vähemus, äh, mis koosneb mõningatest suurtest riikidest, siis ei ole absoluutselt võimalik midagi otsustada ja siis ei ole üldse võimalik, ei ole mõtet ka arutelu pidada. et me räägiks hoopis teisiti Prantsuse puudujäägist kui Sloveenia puudujäägist ja ma tahan, et äh, sellised asjad muutuksid. suur tänu, proua esinaine, kui me nüüd tuleme tagasi kontrollitud pankrottide juurde, siis see on tegelikult Euroopa Liidus uus asi, meil ei ole sellega kogemusi, ma tean, et IMF tuli selle ettepanekuga välja ja seetõttu ma ei saa praegu täpselt aru, kuidas on võimalik ühelt poolt kokkuhoiu ja teisalt pankrotimehhanisme omavahel kombineerida. kas selline võimalus ei mõjuta turgusid kahjulikult, kas see ei suurenda spreede ja lõpuks ma tahaksin küsida ka teie käest, te olete Euroopa pressis on nimetatud, et kõigepealt võetakse see mehhanism kasutusele Kreekas ja missugune on teie arvamus selle mehhanismi Kreekas kasutusele võtmise osas? me ei saa panna paika kriisi lahendusmehhanismi mis äh, luuakse detsembris äh, ülemkogu otsustega. Äh, Kreekaga on meil mehhanism olemas, mis kehtib kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja seda mehhanismi me ei hakka muutma. aju, alaline kriisiohjemehhanism on mehhanism, mis jõustub alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, sest äh, selleks on vaja ähm, muuta ka aluslepingut ja see ei saa toimida enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, nii et äh, ei turud ega keegi teine ei peaks eeldama, et äh, alaline kriisiohjemehhanism äh, on midagi, mida hakatakse kohaldama Kreekale, et tuleb tagasi lükata sellised väited, mis ei, ei ole tõelised. nii et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ei puuduta see arutelu, mis meil siin praegu on alalise kriisiohjemehhanismi kohta üldse Kreekat. Kreeka teeb oma tööd väga julgelt ja ma väljendan lootust, et äh, Kreeka äh, konsolideerumisprogramm viiakse edukalt ellu äh, mida toetab mm, ka IMF ja rahv- ja Eurotsoon, alaline kriisiohjemehhanism on mõeldud äh, tulevaste kriiside jaoks ja mitte nende probleemide jaoks, mis meil praegu on. Wolf, palun. Sorry, härra president, die amerikanische Fed hat mit ihren härra peaminister, Ameerika valitsuse eesmärgiks oli nimelt äh, raha turgudel või selleks, et krediiti antaks. me teame, et äh, Ameerika äh, valitsus arvestab kahe tuhande miljardiga, see tähendab seda, et raha on tegelikult olemas, valmidus on olemas ja usutakse sellele, et usutatakse aga, et lühiajalist tasuvust ei ole. see raha läheb aga siirderiikidesse, sellepärast et seal on võimalik rohkem teenida ja seega tasakaalunihked, mis meil siin praegu on, muutuvad isegi suuremaks, kui nad praegu on. ja minu küsimus on, mida teie sellest arvate? ja teiseks, kui me nüüd viime sisse eurovõlakirjad, kas te siis arvate, et äh, kas selle vahendi sissemüümisel peaks olema ka mingid kriteeriumid, et mitte igaüks ei saaks automaatselt osa võtta, vaid ainult siis, kui teatud kriteeriumid on täidetud? Äh, esimene küsimus, mulle tundub, et ma olen sellest juba laialt ja pikalt rääkinud, härra Klints ütleb, et ta jäi hiljaks ja härra Juncker teatab selle peale, et ta on valmis otse loomulikult seda kõike uuesti kordama. ka mina leian, et Ameerika valitsuse otsus Ameerika Keskpanga otsus äh, mitte sihtotstarbeliselt äh, tegutseda, aga põhjustel, mida te nimetasite. nimelt äh, Ameerika majanduse probleemiks ei ole mitte likviidsuse probleemid. probleemi ei ole võimalik lahendada nii, et hakatakse võlgasid koguma, mis on aga praeguse valitud tee tulemuseks. ma olen nõus kogu selle kriitikaga, mida minu sõber Saksamaa siseminister Wolfgang Schäuble, vabandust, rahandusminister Wolfgang Schäuble on öelnud, nimelt, et äh, see valitud tee ei aita neid, tegemist ei ole väga nutika ideega, sest Ameerika majandusel on suured probleemid ja meil on ka suured probleemid Ameerika probleemide pärast, mis süstemaatiliselt äh, ka Ameerika sõprade poliitikat, mistõttu tuleb meil Ameerika sõprade poliitikat kogu aeg kritiseerida. aga ma arvan, et praegune valitud tee toob endaga kaasa rohkem probleeme, kui aitab neid lahendada. ja ma arvan, et ähm, G kahekümne kohtumisel tuleb ameeriklastega selle, sellest äh, tõsisemalt rääkida. Teie küsimus, teine küsimus, mis puudutas eurovõlgasid eurovõlakirjasid, vabandust. ka selles osas ei ole ma väga palju sõna võtnud. mis puudutab kriisimehhanismi, siis mina olen põhimõtteliselt nõus Wolfgang Schäuble ettepanekutega, mis ta täna Spiegel intervjuus on välja toonud. jah, me võime eurovõlakirjade peale mõelda ehk et need tuleks sisse viia, aga et äh, võlgade tase peab olema osalevates liikmesriikides kuni kuuskümmend protsenti SKT-st. ja et siis üheskoos tehakse tehinguid ja liikmesriigid vastutavad ise kõikide suuremate ülejääkide eest, aga kuidas me seda kuutekümmet protsessi sisse viime, kui, millised kohustused liikmesriikidele peale pannakse ja kas kõik äh, liikmesriigid saavad osaleda, seda tuleb vaadata läbirääkimiste käigus. ma loodan, et leiame lahenduse, kus kõik võidavad ja mitte keegi ei kaota. ma arvan, et me võiksime seda teha ja ma arvan, et seda on võimalik teha, me võime teha nii, et Saksamaal ei jääks muljet, et Saksamaa on ainus äh, maksev saksimaalane nii-öelda siis. nii et äh, Saksa maksumaksjate nõudmisi äh, lugedes, siis ma arvan jah, et äh, kõik ajalehed pasundavad sellest, kui šokeeritud nad sellest on, aga ma arvan, et tegelikult ei ole nii, et Saksamaa ainsana peab kõikide võlad kinni maksma. ma võin ka seda muidugi öelda, aga ma ei tee. Right. Okay, we are now at the point jah, me kuulsime, nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et me alustasime kell kui ma oleks alustanud kell kolm ja mitte kümme minutit kolm läbi, siis nüüd äh, tul-, saame kümme minutit ka kauem seda arutelu jätkata, muidugi juhul, kui härra Juncker võib senigauks jääda viki, palun. aitäh, mul on kergelt teistsugune küsimus, te nimetasite ka oma sissejuhatavates märkudes mitte ainult avaliku sektori võla ohjamist, aga ka ettevõtete ja äh, inimeste võlgade ohjamist ja ma saan väga hästi aru, miks Basel on tulnud välja uute soovitustega pankadele ning täna jällegi kaks suurt panka paluvad, et Baseli reegleid muudetaks. mis te arvate, kui oluline see on eurotsoonile ja euroliidule üldiselt, et Baselit rakendataks järjepidevalt kogu maailmas ja kuidas teile tundub, kas üksikud riigid Eurotsooni sees omavad piisavat paindlikkust, et, et omada vajalikku krediidi hulka oma riigi piirides, kui nagu me oleme avastanud, praegu suur hulk raha tuleb ju ülemaailmsetest allikatest. mis puudutab teie küsimuse esimest osa, siis ma arvan, et me kõik peaksime püüdma anda oma parima selles suunas, et Basel kolm rakendatakse, et seda rakendatakse ülemaailmsel, ülemaailmses ulatuses ja võrdselt kõikide aktsionäride poolt. Basel kahe paikapanek võttis aega seitseteist aastat ja Basel kolme paikapanek võttis ainult paar kuud ning mulle tu- meeldiks kui meie ameerika sõbrad äh, tegeleksid baasel kolmega rohkem kui nad tegid baasel tegelesid baasel kahega ning mulle meeldiks ka kui meil oleks rohkem arutelusid ühendriikidega selles baaseli küsimuses nüüd teie küsimuse teine osa ma pean tunnistama, et mul ei ole päris selget vastust. ma ei ole seda küsimust uurinud viimasel ajal niimoodi, et ma saaksin teile spontaanselt vastata, et mul oleks õigus teile praegu spontaanselt vastata. kas teil on siin majas olemas kirjalik menetlus? ja kui te esitate oma küsimuse kirjalikult, siis võib-olla me saame hiljem vastuse. suur tänu. Äh, suur tänu, lihtsalt kui te saadate kirja, sellest piisab, äh, ütleb härra Juncker. ma palun, et minu abilised sellega tegeleksid. ja, ja me saadame selle küsimusega ringi käima ja siis saame vastuse, palun, Corinne. jah, suur tänu. täna on kõige huvitavam olnud kuulata teie isiklikke seisukohti ning ma pean ütlema, et mina olin stabiilsuse ja kasvupakti raportöör ning sellisena on mul väga hea kuulata teie seisukohta et juba algusest peale menetluste alguses on meil vaja rohkem automaatseid süsteeme. president van rompuyl oli kaks selgitust miks see võimalik ei ole ja miks ta ei soovi selles suunas liikuda. esiteks ütles ta et ei ole võimalik saada suuremat automaatsust praegu Lissaboni lepingu, lepinguga, kui meil on antud ning teine argument oli see, et teda huvitab liikmesriikide nõustumine, et tegemist on siiski demokraatliku otsusega ja kõik liikmesriigid peaksid olema nõus, sellepärast et rohkem automaatsust tähendab ju seda, et nõukogu volitused muutuvad väiksemaks. kas te võiksite natukene kommenteerida seda kas teil on ka mingisugused seisukohad on teil võib-olla eh, keskpanga mingisugused alternatiivsed seisukohad keskpank näiteks pakkus välja ekspertide, ekspertide rühma, et anda neile mingisugune järelevalve roll, et nad vaataksid, kuidas süsteem töötab ja et Euroopa Komisjon saaks võib-olla oma arutelude, seda kasutada, ühesõnaga oleks huvitav kuulda teie kommentaare. ma ei ole päris kindel, et härra Van Rompuy niimoodi ütles või kui ta seda ütles, siis ma arvan, et ta väljendas seda kuidagi teisiti sellepärast et kui mina toetan rohkem automaatseid sanktsioone siis ma tahaksin et need automaatsed sanktsioonid toimuvad ainult niisuguses ulatuses kuivõrd liikmesriigid on nendega nõus kui neid saab liikmesriikides rakendada nii et mina annaksin need küsimused Äh, selle lepingupunkti alla, mis käsitleb äh, eurotsooni liikmesriikide õigusi, nad võivad minna palju kaugemale kui ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid, sellepärast et neid, äh, nendevahelised finantssidemed on tugevamad kui kahekümne seitsme liikmesriigi vahelised sidemed ning ja finantssidemed nii et järgmise ja järgmistel aastatel muut- võib-olla tuleb veel juurde liikmesriike, nii et on täiesti teostatav see, et automaatseid sanktsioone rakendatakse ainult eurotsooni riikides, see on nagu eurospetsiifiline säte. ma ei ole komisjoni ega keskpanga seisukohaga nõus, kui nemad ütlevad, et see on nii automaatne, et nõukogul ei ole üldse mitte midagi öelda, sellega ma nõus ei ole ma ei ole nõus et kas ainult komisjon või mingisugune muu organ saab otsustada sanktsioonide üle see kindlasti ei ole teostatav valitsused peavad saama oma sõna öelda kui me räägime selle menetluse ellurakendamisest loomulikult kui me otsustame need kõik kvalifitseeritud hääled häälte enamusega, siis loomulikult see on kaasatud, aga asi ei ole siin mitte ainult meie demokraatias, aga me otsustame tavalise kvalifitseeritud häälteenamusega. meil on demo-. me võime otsustada ka ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamusega meil on võimalus teha seda ühte või teistpidi. nii et ma ei soovi öelda praegu, et komisjonil õigus on õigus või et keskpangal on õigus ja ma ei ole ka nõus sellega, et minu arust ei ole teil ka. suur tänu, Mariann. suur tänu, härra proua esimees, suur tänu, et ka mulle veel sõna andsite. härra peaminister, härra eurorühma esimees, ma lugesin nõukogu järeldusi inglise keeles ja kui ma loen seal lõiget äh, hääleõiguse äravõtmise kohta kui sanktsioonina, kui ma seda lugesin, siis mulle tundus, et äh, see mõte maetakse küll kohe maha, kuna midagi sellist ei ole võimalik sisse viia. sest siis tuleks meil ainult lepingut muuta, mõeldes alalisele kriisi lahendamismehhanismile ja minu küsimus ongi, et kui seda lepingut tuleb mõõta alalise kriisi lahendamismehhanismi pärast, siis kas te arvate, et nõukogu liikmed on selles küsimuses ühel nõul, et ainult sellega piirdutakse või hakatakse tervet lepingut muutma ja et kõik tuleb uuesti kontrollimisele? aitäh, ma tahaks öelda Marianile, et äh, väga ohtlik on lugeda nõu-, Euroopa Ülemkogu järeldusi erinevates keeltes. Te olete ilmselt korduvalt äh, märganud, et äh, prantsuse, inglise ja saksakeelsed versioonid on erinevad, kui, eriti kui on juttu sellest, et millest peaks koosnema majandusjuhtimine, et saksa keeles on wirtschaftliche Steuerung, prantsuse keelses gouvernement economic ja inglisekeelses economic governance. nii et äh, tuleks keskenduda ühele keelelisele versioonile, sest et äh, muidu te äh, neid erinevaid versioone võrreldes satute segadusse. aga kui see tulles nüüd selle küsimuse juurde, mille Mariann on esitanud, siis äh, ma pean ütlema, et äh, ma olen väga tugevate argumentidega võrdelnud selle äh, riigilt hääleõiguse ette, äravõtmise vastu. artiklis seitse on öeldud, et, et hääleõigus võetakse vastu siis, kui inimõigusi rikutakse et mina, aga mina võtan äh, stabiilsuspakti väga tõsiselt, aga ma tahan äh, seda, et ma saaks äh, inimõigusi võtta endiselt sama tõsiselt ja seepärast ma ei arva, et meil peaks olema selline mehhanism ette nähtud. härra von Rompuy palute seda küsimust uurida, aga ta peab uurima äh, seda üksnes euroga seotud äh, küsimuste kohta. et äh, see ei tähenda, äh, et riigilt võetakse ära hääleõigus mingites muudes valdkondades, vaid üksnes nendes küsimustes, mis on seotud euroala küsimustega. nii et mina tahtsin et härra von Rompuy ei peaks tegelema liiga laia valdkonnaga, et tal oleks mm, juba töömaht väiksem ja ma loodan, et ta ei leia äh, midagi, mis seda õigustaks, sest äh, üksnes siis, kui, e, e, sest ka siis, kui tegemist oleks üksnes hääleõiguse äravõtmisega nendes küsimustes, ei ole see minu meelest hea idee et need sanktsioonid ja meetmed, mis meil on igas mm, etapis ette nähtud, ma loodan, et need äh, võimaldavad meil probleeme lahendada. me peame äh, mõningaid äh, kergemaid relvi relvi varem kasutama selleks, et me ei satuks tõelisele miiniväljale ja kui me nii toimime, siis see ka nii ei lähe et äh, see ähm, aluslepingu muutmine peab olema väike muutus, mis annab äh, õigusliku aluse sellele äh, kriisiohjemehhanismile, mis, millega oleks rahul kõik kohtud. aga vähemalt üks Euroopa Liidu kohus on selles küsimuses äärmiselt äh, tundlik, nii et me ei taha võtta äh, riski, et meie teed äh, üks, ühe kord, üks konstitutsioonikohtu kohtunik ühes või mitmes liikmesriigis tõkestab. et tuleb keskenduda artikli sada, sada kakskümmend kaks, tuleb äh, Äh, sinna lisada võimalus äh, luua alaline kriisiohjemehhanism ja see siis äh, oleks seotud artikli sada kolmkümmend kuus, mis puudutab üksnes euroala ja ma arvan, et see kriis, alaline kriisiohje mehhanism peab äh, puudutama üksnes euroala, mitte tervet Euroopa Liitu. kui me hakkame ilma igasuguste piiranguteta ja lõputult äh, lepinguid äh, üle va-, läbi vaatama, siis see ei vii meid mitte kuskile, vaid see lõpeb sellega, et neid ei ratifitseerita ja Mm, tegemist on väikse äh, lepingute muutmisega, aga suure asjaga. suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud eurorühma presidendiga, ma arvan, et ta sai oma tööga väga hästi hakkama, suur tänu ja me ootame teid siia taas Gozes is not here. yes, he is. He's over there. If everybody could take their... palun võtke uuesti istet. As, as announced earlier, we now nagu eelnevalt teatatud, saame nüüd aruande raportöörilt, kes annab meile alternatiivsete investeerimisfondide kohta teavet? aitäh, me oleme selle looga siis juba peaaegu lõpule jõudnud, mis äh, kestab siis juba üsna kaua, sest et alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate direktiivi äh, komisjon äh, kahe tuhande üheksanda aasta kolmekümnendal aprillil esitas ja alates sellest ajast on tehtud parlamendis väga palju tööd ja ma tahaks siin tänada südamest kolleege, kes, variraportööre, kes minuga koostööd tegid, eriti neid, kes on andnud panuse sellesse, et see raport äh, siin komisjonis suure häälteenamusega vastu võeti ja sellest ajast peale on meiega ka, ka teisedki ühinenud ja see on kindlasti olnud heade läbirääkimiste tulemus. sellel ajal me oleme teinud koostööd kolme eesistujaga, tšehhidega, hispaanlaste, belglastega ja Belgia eesistujana on väga äh, oluliseks pidanud äh, selle teema edasiarendamist ja see ei olnud kindlasti kerge. Äh, kuus mitteametlikku kolmepoolset kohtumist on erinevaid eesistujariike ja raportööre kokku toonud ja me oleme saanud niimoodi vahetada teavet äh, tööde arengu kohta seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat kümme komisjonis hääletati raportit äh, kaksteist tri-, tosin triloogia sellest ajast peale toimunud ja oli üle miljoni, <laughs> üle tuhande muudatusettepaneku äh, ja pärast seda on siis tosinkond äh, kolmepoolset kohtumist äh, toimunud, äh, on olnud häid kohtumisi ja vähem häid kohtumisi, on olnud väga raskeid kohtumisi ning kahekümne kuuendal oktoobril kaks tuhat kümme oli viimane kolmepoolne kohtumine, aga me ei veel ei teadnud, et tegemist saab olema viimase kolmepoolse kohtumisega ja Didier Reindersi, ECOFIN-i presidendi ja volinik Michel Barnier juhtimisel äh, jõudi kokkuleppele kompromissteksti osas, mis üheteistkümnendal okto-, novembril kak-, kaks tuhat kümme äh, hääletusel läheb plenaarist äh, täiskogu istungil, see on äh, relvarahu päev esimeses maailmasõjas, nii et me siis kõik kanname moonikesi ja oleme üksmeelsed ma, ma tahaks alguses öelda, et kokkulepe on üksnes parlamendis me peame seda veel hääletama, aga me jõudsime kahekümne kuuendal oktoobril sellise hääl-, tekstini, mis tundus mulle olevat piisavalt sobiv selleks, et panna, esitada see kolleeg-, kolleegidele hääletuseks. ehkki me muidugi ei saanud läbi suruda kõike, mida me oleks tahtnud. ma tahan siin rõhutada seda, mida parlament äh, sai see ei ole äh, alati äh, kohe nähtav. pressis äh, öeldi, et Belgia eesistumise kompromissteksti muudeti kahes või kolmes punktis ja mitte väga palju. sellel päeval jah, tõesti tehti vähe muudatusettepanekuid, äh, aga äh, töö on äh, tehtud juba varem ja ja oluline on olnud äh, see, mis nendel arvukatel kolmepoolsetel kohtumistel toimus, need vastutulekud ja see, see edasiminek, mis ja variraportöörid ja raportöör saavutasid edusamme erinevates punktides. näiteks see, mis teema, mis oli väga oluline, suhted kolmandate riikidega. direktiivis on ette nähtud pass, fondivalitseja pass kõigepealt Euroopa-siseselt ja äh, äh, ja kahe tuhande viieteistkümnendast ja kuueteistkümnendast aastast ka kolmandates riikides. ning ähm, mm, siis on ette nähtud äh, ka miinimumid ja siis nende kadumine fondivalitseja passi tekkides. ning teema, mis on paljudel meil olnud südamel, me oleme juurutanud selliseid, sisse viinud selliseid asju, mis algses ettepanekus ei sisaldunud, eriti mis puudutavad nii-öelda anti-stripping reegleid, et fond, mis võtab mõne ettevõtte üle kontrolli, et ei äh, hävitaks seda ettevõtet mõne kuu jooksul ja meil on äh, ka äh, keeld teatavaid operatsioone läbi viia kahe aasta jooksul, meil on saavutatud ka sihtettevõtte töötajate invest-, teavitamine, ettevõtte puhul, mida tahetakse arendada ning viimases läbirääkimiste faasis saime me ka läbivaatamisklausli selleks, et meil oleks võimalik uurida selle äh, direktiivi mõju konkurentsile, mis puudutab siis Euroopa investoreid ja välisinvestoreid ja me oleme jäänud teatava võimalusega nendele fondidele, mis asuvad väljaspool ja mida haldavad Äh, sellised äh, valitsejad, keda see direktiiv ei muuda, ei puuduta. meil on ette nähtud ka vastutus äh, puudutavad sätteid ja vastutuse ülekandmist puudutavad sätmed ja mis puudutab Euroopa Liidust väljapoole viimist, siis on ette nähtud tingimused, mis on ette nähtud äh, ka äh, võimenduse kasutamise reeglid ja kontrollivõimalused. meil on äh, niimoodi võimalik edendada komisjoni projekte, mis puudutavad lühikeseks müüki e, ja komisjonil on, komisjon on võtnud kohustuse võtta spetsiifilisi meetmeid ja seetõttu on see direkt-, direktiivist välja võetud. oluline on ka esmarolli tugevdamine, parlamendi jaoks oli see väga oluline ning ma arvan, et ka selles küsimuses me oleme asju edasi arendanud. me oleme saanud äh, ka parlamendi rolli tugevdada, äh, kui tegemist on delegeeritud õigusaktidega Mm, ja kui tegemist on läbipaistvusnõuetega, siis ka selles osas on edasiminek, mis puudutab passiivset osalust, siis äh, mm, müüki, siis me ei ole saanud nii kaugele minna äh, kui me soovisime, aga eh, need investe-, investorid, kes investeerivad väljaspool Euroopa Liitu, peavad samuti hoolsuskohustust täitma, et nad eh, ei eh, rahastaks näiteks terrorismi. ja investeerimisettevõtetele, kes müüvad alternatiivseid fonde, on samuti kehtestatud reeglid Äh, on ka proportsionaalsusreeglid, see oli samuti parlamendi jaoks oluline ja vaja on saavutada seda, et see direktiiv äh, reguleeriks kõiki muid äh, fonde, mis ei ole OPCVM-id ja parlament ning komisjon ja ka nõukogu soovisid saavutada seda, et igasugune äh, Äh, finants, kõik finantstoimingud oleksid äh, reguleeritud ja nendele teostatakse järelevalvet ja et äh, ei huvitutaks mitte üksnes süsteemsetest riskidest, vaid kõigist riskidest, mis on seotud finantssektoriga. ma tänan kõiki, kes meid aitasid, e-, eksperte ja sekretäriaadi kaastöötajaid ja ma vabandan tõlkijate, jurist-lingvistide eest, kes poliitilistest põhjustest lähtudes äh, said äh, raportööri äh, poolse surve, surveavalduste osaliseks ma üritan saavutada seda, et järgmise raporti puhul on neil rohkem aega. aitäh. suurepärane, nüüd doktor Klint on palunud sõna ta ütles ka, et Aldes hääletati selle vastu hiljuti just nimelt selle kolmandate riiki puudutavate sätete ja infonõuete pärast, aga nüüd on nad lõpliku tulemusega rahul ja nad toetavad raportööri. kas kellelgi veel on midagi öelda? ma tean, et enamik fraktsioone on juba teatanud, et nad toetavad raportit ning ning raporti projekt on esitatud täiskogule, ma näen, et keegi vastu ei ole. Need, kes on vastu muidugi, võivad vastu olla, aga enamik, ma saan aru, on avaldanud toetust. suurepärane ja palju õnne, Jean-Paul! Um, nüüd me ja arutelu toimub siis kolmapäeval ja hääletamine neljapäeval selle raporti osas. nüüd me läheme edasi. nüüd me läheme edasi päevakorra kuuenda punkti juurde, SKT edu mõõtmine muutuvas maailmas. probleem on meil selles, et raportööri ei ole kahjuks meie hulgas täna. niisiis küsimus, kas variraportöörid, kellest kaks tükki on siin, kas variraportöörid soovivad omavahel arutada neid muudatusettepanekuid. soovisite öelda midagi? härra Lamberts on ka siin, aga kokku on siis kolm variraportööri kohal. Philipp ja mina oleme ka variraportöörid ühes teises komisjonis ning seal toimus meil suurepärane arvamuste vahetus ning ma arvan, et me jõuame üsna headele kompromiss muudatusettepanekutele. kui me tahame, et sellel raportil oleks tegelikult ka mõju, siis me peame väga selgelt välja tooma, mida me tahame, et riigid otsiki, otsiksid ja seetõttu oleks ikkagi parem arvamusi vahetada, kui raportöör on kohal me tegelikult lootsimegi, et raportöör on täna siin, ütleb proua esinaine ja ta nõustus kirjalikult äh, aga mingid transpordiprobleemid või me ei tea täpselt, miks teda ei ole täna kohal. nii et kas me siis saame aru niimoodi, et variraportöörid soovivad edasi lükata selle arutelu mõneks muuks ajaks. ai proua Essaia jah, suur tänu, proua esinaine. mina olen Vikiga absoluutselt nõus, eh, sellepärast et härra Šontist ei ole praegu siin ja ma arvan, et oleks eluliselt tähtis, et tema oleks arvamuste vahetuse ajal kohal. mul on, teeb pisut muret, et ta ei ole võtnud kontakti ühegi variraportööriga või vähemalt minuga ta ei ole ühendust võtnud, võib-olla mõne teise variraportööriga on. ma ei tea seetõttu täpselt, kuidas see menetlus nüüd hakkab edasi toimuma, vähemalt midagi me oleksime pidanud ju temalt kuulma, miks ta tulla ei saa. hüva härra Lambrini, ja mina olen nõus ka ülejäänud kahe variraportööriga. me peaksime tõesti selle arutelu pidama siis, kui raportöör on ise kohal. ainuke asi, mida tahan öelda, kui ma vaatasin muudatusettepanekud läbi, siis mulle tundub, et kokkuleppele jõudmiseks on üsna suur potentsiaal. isegi veel suurem äh, potentsiaal kui ITRES, kus mina ja Viki oleme raportöörid, nii et ma arvan, et alus on tegelikult juba pandud, aga meil on siiski vaja, et arhitekt oleks kohal, et saaksime ehitusega jätkata nii-öelda. tundub, et olukord on praegu niisugune, et juht komisjon hääletab kahekümne üheksandal novembril või esimesel detsembril vähemalt äh, selles vahemikus mis tähendab et meie hääletame kahekümne teisel novembril see on siis esmaspäeva õhtul strasbourgis ja ametlik arvamuste vahetus võib toimuda enne hääletamist aga see tähendab ka seda et kompromiss muudetud et- muudatusettepanekud tuleb juba enne valmis teha, aga kui me siis ei hääleta ja meil ei ole mingit arvamust, lubage, küsime kõigepealt raportöörilt, palume, et ta kutsuks kokku variraportööride koosoleku, sest ma tegelikult arvan, et meil mingit väga pikka arutelu ei ole enam vaja. me saame, meil on tegelikult vaja hoopis variraportööride kokkusaamist. hästi, me teatame selle raportöörile. niisiis plaan on siis niisugune, et variraportöörid tulevad kokku ja püüavad paika panna kompromissmuudatusettepanekud, mida me saaksime siis kahekümne teisel novembril arutada ja siis me peame ka samal ajal hääletama. et soovin teile edu selles. suur tänu. nii, see on siis kõik. tänaseks on kõik, homme alustame kell kümme ja me alustame kahe aruteluga reitingu, krediidireitingu agentuuride kohta. kõigepealt nende tulevikuväljavaated ja siis ja siis nende, neid puudutava määruse muutmine. suur tänu, tänaseks on koosolek.